mida nad räägivad ning äh, kirjutatakse äh, alla, kirjutage alla nende deklaratsioonile kolmteist null üheksa, et selles väikeses riigis äh, oleks samuti inimestel omavahel, proua Ruil, palun.